et äh, nõukogu ja komisjoni avaldused Goldstoni aruande kohta, mis käsitleb Iisraeli-Palestiina küsimust. Äh, kõigepealt anname sõna härra Lopez Garrido <laughs> Gracias, señor presidente. Quiero agradecer al Parlamento Europeo aitäh, härra president, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle võimaluse eest võtta sõna sel teemal. tegemist oli siis Goldstone'i teabe hankimise missiooniga ÜRO egiidi all seoses Gaza konfliktiga. missioon algas kahe tuhande kaheksandal aastal, kestis kuni kahe tuhande üheksanda aasta alguseni ja äh, selle tulemuseks oli nõndanimetatud Goldstone'i aruanne. ÜRO on äh, ÜRO äh, peasekretäriaadi sekretäri äh, avaldust kahekümne esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksa arvesse võtnud äh, peasekretär tegi järeldusi oma Gaza külaskäigust, kõneles oma muljetest juba teised kõnelejad on maininud siin seda Goldstone'i aruannet. aruanne koostati eelmise aasta septembris ja ÜRO kahekümne teisel Inimõiguste Nõukogu kohtumisel eelmisel aastal seda raportit ka käsitleti üldiselt võib öelda, et Euroopa Liit on äh, selle konflikti algusest peale rõhutanud seda, et mõlemad osapooled peavad äh, täiel määral inimõiguste õigust austama ja ka samuti rahvusvahelist õigust üldisemalt. Euroopa Liit on äh, teostanud järelevalvemissioone inimõiguste rikkumiste kohta, nõukogu eesistuja Rootsi avaldas ka Euroopa Liidu arvamuse Genfi kohtumisele. Euroopa Liit usub, et Goldstone'i raport on väga tõsine, sellepärast et seal on välja toodud mitmed inimõiguste rikkumised, ka tsiviilisikute ründamised ja seetõttu on vaja äh, põhjalikke uurimisi kõigist inimõiguste rikkumiste, üle kõigi inimõiguste rikkumiste ja ka rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise üle komisjon on teinud oma soovitusi nii äh, Palestiina kui ka Iisraeli pooltele ja äh, Julgeolekunõukogu arutelul äh, jaanuari lõpus, kuu aega tagasi rõhutati, et potentsiaalseid inimõiguste rikkumisi või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi tuleb uurida põhjani ja ma võin teid täna informeerida sellest, et kahe tuhande kümnenda aasta neljandal veebruaril, millest pole eriti palju aega möödas, ÜRO peasekretär äh, andis ülevaate Goldstone'i raporti soovituste elluviimisest Iisraeli vastused ja samuti ka Šveitsi ja, ja Palestiina mureküsimused paljud arvesse võetud. me peame praegusel hetkel jääma siiski äh, ootavale seisukohale, äh, vaatame, kuidas äh, ÜRO Peaassamblee neid küsimusi kasutab. Hispaania eesistuja prioriteediks praegusel hetkel on püüda jõuda konsensuseni Euroopa Liidu riikide vahel seoses Palestiina aruandeprojektiga, mida Palestiina peab esitama ÜRO Peaassambleele meie eesmärk on äh, kak-, koosneb kahest osast, me peame jõudma kõigepealt konsensuseni selle resolutsiooni osas ja me peame üleüldiselt looma ühise seisukoha kogu küsimuse vallas Euroopa, Euroopa Liidus. Euroopa Liidu eesistuja, ma rõhutaksin veel kord, toetab Goldstoni aruannet, tegemist oli äh, sõltumatu ja põhjaliku uurimisega inimõiguste rikkumisest meie hinnangul. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel proua Georgieva. mina omalt poolt äh, tahaksin toetada Hispaania eesistuja sõnavõtus öeldut. Euroopa Liit äh, ei ole küll äh, soovitusi ükshaaval toetanud, kuid me oleme rõhutanud, et äh, me võtame tõsiselt Goldstone'i aruannet ja me oleme kutsunud üles äh, konflikti kõiki osapooli viima läbi äh, põhjalikud uurimused inimõiguste rikkumiste küsimustes ja ka inimõiguste ja humanitaarõiguse küsimustes. Need uurimused peavad vastama rahvusvahelistele standarditele ja siiamaani Iisraeli ja Palestiina ametivõimude ja Hamasti, Hamasi sammud pole olnud piisavad, pole olnud piisavalt tulemuslikud ja loo- ja äh, samas me peame tagama vastutuselevõtu inimõiguste rikkumiste eest. seetõttu Euroopa Liit jätkab äh, oma sõnumi korrutamist osapooltele, me nõuame korduvalt, et läbi viiakse sõltumatud usaldusväärsed äh, uurimused inimõiguste rikkumiste äh, osas, mille kohta on viidatud Goldsteini raportis, komisjon on valmis pakkuma äh, rahalisi ressurssi inimõiguste organis-, humanitaarorganisatsioonidele, kes aitavad Palestiina tsiviilisikuid ja nende inimõigusi kaitsta. Euroopa Liit püüab ta-, püüab tagada, et äh, humanitaarõiguste äh, Äh, inimõiguste nõukogu kohtumisele märtsis antakse ka piisavalt toetust, osaletakse ka ettevalmistamisele, resolutsiooni ettevalmistamisele ning selles kontekstis tahaksin ma juhtida teie tähelepanu sellele, et kaheksateistkümnendal veebruaril äh, Iisraeli valitsus esitas äh, oma resolutsiooni projekti ja peasekretäri raportile ja, ja Goldsteini raportile. Palestiina osapool on öelnud, et nemad püüavad äh, Peaassamblee äh, esitada resolutsiooni projekti ja, äh, ja omapoolse hinnangu kahekümne kuuendal veebruaril, viidates siis resolutsioonile kuuskümmend neli ja kaldkriips L üksteist. ja liikmesriigid ja komisjon viivad läbi konsulteerimisi, kuulamisi selles valdkonnas selle resolutsiooni raames ja toetades Hispaania eesistujat, tahaksin ma lõpetuseks öelda, et äärmiselt oluline on jõuda ühisele seisukohale Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja sellist lõhend, lõhestunud lähenemist tuleks iga hinna eest vältida. suur tänu! suur tänu! nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Brock, kaks minutit. suur tänu, president, minister, volinik. kõik siin äh, öeldu on öö, äh, usutav täiesti. oluline on öö, äh, tõesti tagada, et austatakse rahvusvahelist humanitaarõigust me peame tagama, et äh, aga et me ka äh, käitume õiglaselt mõlema konflikti osapoole suhtes. ühelt poolt äh, üks pool ähm, pommitab teise poole linnasid ning teine pool reageerib nendele rünnakutele, aga e-, ebaproportsionaalselt me ei tohiks, nagu öeldud, asuda mingisugusele eh, erapoolikule positsioonile. kogemused näitavad, et nii Lähis-Idas kui ka mujal on ainukeseks võimalikuks lahenduseks rahumeelne lahendus ning probleemi lahendusel tuleb äh, täiesti äh, arves, täielikult arvesse võtta ka Iisraeli riigi julgeolekuprobleeme. muidu äh, võime me tulevikuski näha problemaatilisi arenguid seal piirkonnas. Tore on küll, et selline rahvusvaheline juurdlus läbi viidi, aga sellest ainult ei piisa, me peame vaatama ka, mis toimub okupeeritud territooriumitel näit-, näiteks Inimõiguste Nõukogus ei hääletanud mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik selle raporti poolt. Nad äh, kas hääletasid vastu või näiteks Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa olid erapooletud. nõukogusse kuuluvad riigid nagu Kuuba, Nigeeria ja nii edasi, sellised äh, suured inimõiguste kaitsjad Äh, seda tuleb silmas pidada ennem, kui me anname hinnangu sellele olukorrale, loomulikult peame me kaitsma inimõigusi, aga tuleb tagada, et seda raportit ei kasutataks poliitilise sõja kuulutamiseks ühe osapoole vastu. suur tänu, proua De Kaiser! detsembris kaks tuhat kaheksa Äh, põhjustas operatsioon Valatud tina tohutuid äh, kahjusi. mina olin sellel ajal kaasas mõningate kolleegidega ja meid šokeeris see, kuidas äh, rahvusvahelise üldsuse silmade all rullus see tragöödia lahti. Gazas ei ole olukord muutunud. toonased, toonane hävituste on endiselt alles on äh, suur erinevus Goldstone'i äh, raporti ja meie resolutsiooni vahel. Goldstone'i raport on julge, ta üritab äh, õiglust jalule seada. nüüd aga üritatakse seda raportit äh, äh ja kohtunik Goldstone'i äh, tegevust õõnestada. kohtunik Goldstone'i nime, nimi on äh, äh läbi muda äh, veetud kritiseeritakse Hamasi loomulikult, aga tuleb öelda, et Iisrael on ainuke riik, kes üritab seda raportit blokeerida. mina aga soovin, et meie parlamendis ei tohiks enam tegeleda hirmutamisega, me soovime tõsist äh, rahvusvahelistele standarditele vastavat juurdlust. selle asemel, et korraldatakse sõjalisi tribulane sõdurite vastu. meil ei ole sellega mingi, mingeid probleeme, et kohal on siin ka Iisraeli esindajad, aga probleemne on see, kui nendele, nende esindajate ettepanekud on rassistlikud. ükski riik ei saa öö, rikkuda seadusi ilma, et neid kohtu ette toodaks. härra Goldstone soovis ainult valgust heita kaasas toimunule ja me peame tagama, et äh, nii ka toimuks. nõukogu ja komisjon peavad selle nimel tegutsema, äh, tagamaks, et õiglus jalule pääseks, suur tänu. Äh, proua Neits Uderbrook, kaks minutit Äh, volinik, eesistujamaa esindaja, äh, Goldstone'i raport üritab täita seda mandaati, mida talle anti ning see mandaat oli järgmine, uurida rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist ning äh, seda, neid õigusrikkumisi, mis pandi toime sõjaliste operatsioonide käigus, mis toimusid Gazas ajavahemikus kakskümmend seitse detsember kaks tuhat kaheksa kuni kaheksateist jaanuar kaks tuhat üheksa, kas siis enne selle operatsiooni ajal või pärast ning ja sellega tegelebki äh, Goldstone'i raport, tegemist ei ole tegelikult ainult Goldstone'i raportiga, et äh, lisaks temale koostas seda ka kaks naiskolleegi ning see raport kirjeldab siis seda, mis toimus Gazas ning äh, teeb järeldusi, mis on üsna murettekitavad. Need on äärmiselt murettekitavad, sellepärast leitakse, et enamike juhtumite puhul, mida uuriti, on tõepoolest rikutud rahvusvahelist õigust, rahvusvahelist humanitaarõigust ning on rikutud Genfi konventsiooni. ma ja seda on toime pannud äh, siis riik, mis väidab, et ta on selle regiooni ainus demokraatlik riik. ja see on tõesti murettekitav. me ei tohi seda tähelepanuta jätta niisiis, kui me peame selle raporti osas seisukoha võtma, siis küsimus ei ole mitte selles, kas me oleme raporti poolt või vastu äh,, palestiinlaste poolt või vastu, Hamasi poolt või vastu, küsimus on selles, kas me kiidame heaks rahvusvahelise õiguse rikkumise, rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise ja Genfi konventsiooni rikkumise, äh, sõltumata sellest, kes neid rikkumisi toime pani, sellele peame mõtlema, aitäh! ja nüüd äh, proua Lukas. aitäh, president, mul on väga hea meel, et me lõpuks arutame Goldstone'i raportit siin täiskogul, sest tegemist on väga olulise teemaga ning siiamaani Euroopa Liit ei ole nende küsimuste arutelus osalenud. on lubamatu, et nõukogu ei ole endiselt toetanud Goldstone'i raporti järeldusi. komisjon on öelnud, et ta suhtub nendesse väga tõsiselt, aga sellest ei piisa. eesistujamaa on öelnud, et nad toetavad seda, aga toetage seda siis avalikult ja hoolitsege, et ka ülejäänud nõukogu seda teeks. ning selle kõige taustal pean ma ütlema, et mul on väga hea meel, et parlamendi resolutsiooni eelnõus, mis käsitleb Inimõiguste Nõukogu, mille üle homme hääletame, on kaks väga punkti, kus me kutsume kõrget esindajat ja liikmesriike avalikult nõudma selle raporti soovituste ellurakendamist. me kutsume neid üles ka aktiivselt jälgima nende soovituste ellurakendamist. Need tõendid, mis meil siiani on, äh, Äh, viitavad sellele, et ei Iisraeli võimud ega Hamas suhtu oma kohustustesse piisavalt tõsiselt. Äh, Iisraelis on äh, uurimine selle operatsiooni ajal toimunus usaldatud sõjaväepolitseile ja sõjaväelastele ja Hamasi pool ei ole üldse suutnud rakettide laskmise küsimusega tegeleda. selliste puudujääkide taustal on kelge, et Euroopa Liit peaks avaldama survet ÜRO peasekretärile, et tõesti oleks sõltumatu olukorra hinnang ning et see humanitaarkriis Gazas ometigi lõpeks. ma kutsun veel kord äh, kõrged esindajad üles äh, lõpetama, et Iisrael lõpetaks oma tegevuse, mis põhjustab kannatusi inimestele. ja nüüd härra Kaminski. president, daamid ja härrad, ma leian, et Goldstone'i raport on tasakaalutu ja ebaõiglane selle on koostanud ÜRO, kus on liikmed ka sellised riigid nagu Iraan, Nicaragua, Liibüa, Somaalia ja ma küsin, milline õigus on nendel, milline õigus on nendel riikidel äh, äh, sellel teemal sõna võtta, kui nad ise ei suhtu inimõigustesse tõsiselt. seega ma usun, et see raport pärineb väga kahtlastest allikatest Äh, allikatest, äh, mille, mis äh, läht-, lähenevad Iisraelile negatiivselt. kahekümnest viiest resolutsioonist, mis on inimõiguste teemalised ja mis komisjon on vastu võtnud, on kakskümmend olnud Iisraeli teemalised ja mitte ükski nendes, nendele riikidele, keda siin on samuti mainitud, riikidele, kes rikuvad kõiki õigusi, inimõigusi, naiste õigusi ja muid õigusi niisiis ma tahaksin ühte asja rõhutada, mulle tundub, et see raport on tasakaalutu, siin üritatakse äh, õigustada Hamasi poolt toime pandud terroritegusid, siin raportis ei ole mainitud, et kaheksa aastat enne seda, kui Iisrael enda kaitsmist alustas, kaheksa aasta jooksul Äh, lasti äh, Iisraeli territooriumile tuhandeid rakette, neid tulistati süütute Iisraeli elanike suunas ja igal riigil on õigus kaitsta end terroristide eest, ka Iisraelil on see õigus on ligemale sada viiskümmend kohtuasja, mis on seotud Iisraeli sõduritega. Need on Iisraelil praegu uurimates, äh, Iisraelis on sõnavabadus, vaba meedia ja äh, seal kritiseeritakse Iisraeli võime üsna tihti Palestiina poole peal, terroristide poole peal seda aga ei ole. seega ma tahaksin öelda veel kord, et see raport ei ole tasakaalustatud, see ei ole õiglane ning see äh, ründab meie peamist liitlast Lähis-Idas, seega ei tohiks sellesse tõsiselt suhtuda nüüd härra Triantifilidis. president. Äh, kohtunik Goldstone'i raport on tõendiks sellele, äh, et toime on pandud kohutavaid inimõiguste rikkumisi, on rikutud humanitaarõigust ja äh, need kuriteod on toime pannud iisraellased palestiinlaste vastu Äh, Iisraeli relvajõud rikkusid selgelt Genfi konventsiooni, äh, raport kritiseerib samuti ka palestiinlasi, aga äh, palestiinlased on selle raportiga nõus ja nad aktsepteerivad rahvusvahelist õigust, seda ei saa ka öelda Iisraeli poole kohta. seetõttu ma kutsun kõiki Euroopa Liidu liikmeid üles äh, pidama kinni rahvusvahelise õiguse põhimõtetest, seda raportit tuleb ÜRO Julgeolekunõukogus arutada ja ka ÜRO Peaassambleel, selleks et selle raporti saaks vastu võtta ja rakendada vajalikke meetmeid. asi peab jõudma Haagi kohtusse Äh, sii-, seda loomulikult juhul, kui me tunneme tõelist muret inimõiguste pärast ja me tõesti tahame lahendada Palestiina probleemi, siis me peame tegema lõpu sellistele kuritegudele. mis puudutab selle raporti järeldusi, siis me peame ka kaaluma äh, suht-, suhete tõhustamist Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel. palestiinlastel on õigus tulevikule, õigus elule ja meie ülesanne on äh, püüda saavutada selles regioonis rahumeelne lahendus ja ma arvan, et see raport aitab meil saavutada õiglase lahenduse konfliktile. aitäh, nüüd härra Pelder. Kõlsoni äh, raport äh, oli väga oluline Äh, möödunud nädalal, kui Iisraeli delegatsioon külastas Iisraeli. sõjaväelased ja ka tsiviilelanikkonna esindajad andsid meile täieliku ülevaate nendest uurimistest, mis on läbi viidud enne ja pärast operatsioone Gazas. tegemist oli väga üksikasjalike ülevaadetega. Nad selgitasid meile, millised juurdlused on toimunud ja äh, ja ka süüdistustest, mida Iisraeli võimude aadressil on tehtud ning äh, tõepoolest äh, väga tõsiselt uuriti kõiki kaebusi, mis esitati, aga kuidas on lood Hamasiga, kuidas nemad, millal nemad hakkavad oma tegevust uurima? Äh, Gaza operatsiooni kohta olemasolevad dokumendid ei jäta mingit kahtlust selles osas, et Hamas sihilikult jättis Gaza elanikud ohu kätte seda tehti selleks, eh, see operatsioon oli mõeldud eh, selleks, et kaitsta juudi riigi elanikke Hamasi pidevate raketirünnakute eest. niisiis, eh, president, tegemist on erapooliku uurimisega, mis on vastuolus Goldstone'i raportiga ja muudab olukorra lahenduse Lähis-Idas raskemaks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 l'opinione pubblica ei... härra proua Albertini, kaks minutit. Kolstari raporti osas on avalikkuse arvamus üsna lõhenenud, iseäranis Iisraeli küsimuses Iisraeli sõjaväe organeid süüdistatakse mitmete tsiviilohvrite tekitamises partisani rünnakutes Need on kindlasti äh, tõsised süüdistused äh, ja nende puhul tuleks kindlasti fakte kõigepealt kontrollida. Äh, loomulikult mõningad Gaza sektori hooned said pihta rünnakute käigus, aga nendes hoonetes ladustati hoopis rall, relvi ja, ja lõhkeaineid. Iisraelid on rakendanud koputa katusele poliitikud äh, äh, ja äh, püüdnud inimesi kutsuda üles lahkuma hoonete katuselt, katustelt, kus nad püüavad olla otse kui inimkehadest kilp. Iisrael on teinud, on võtnud mitmeid meetmeid kasutusele selleks, et tsiviilisikuid kaitsta, neid Iisrael ei saa süüdistada tsiviilisikute tahtlikus äh, hukkamises, ma kohtusin äh, Iisraeli kahe esindajaga eelmisel nädalal välisministriga ja, ja siis kohtusin ka Mahmud Abbasiga ning äh, mõni, mõlemal kohtumisel äh, ütlesin ma, et see võitlus tuleb lõpetada, see võitlus on liiga kaua kestnud, Euroopal on kontaktid mõlema valitsusega ja me peaksime jääma tõelise vahendaja rolli ka tulevikus, sellepärast et kõik muud lahenemised muuda-, lähenemised muudaksid olukorra ainult hullemaks, aitäh. suur tänu ja nüüd äh, annaksin, võtaksin mina presidendi ohjad enda kätte ja kavatsen seda teha äh, ungari keeles ja nüüd anname sõna härra Richard Howitile kaheks minutiks. suur tänu, president. ÜRO inimõiguste kõrge esindaja tuli parlamenti eelmisel aastal ja ütles, et Goldstone'i aruanne inimõiguste rikkumise kohta täheldas inimõigusi äh, mõlemal pool ja see aruanne oli põhjalik, objektiivne ja vastas rahvusvahelistele standarditele, nii et ärgem muutkem seda äh, prahiks, vaid tegutsegem. mina ise olen rääkinud äh, Iisraeli valitsuse esindajatega, ka Palestiina ametivõimude esindajatega ja samuti Gazas olen ma rääkinud äh, ka kohaliku komisjoni esindajatega. ma äh, leian, et äh, ma olen, ma olen palunud neil Goldstone'iga koostööd teha ja viia läbi sõltumatud uurimused äh, inimõiguste rikkumiste süüdistuste osas. ma rääkisin ka äh, ÜRO äh, esindajatega, palusin neil Iisraeli üles kutsuda äh, koostööd tegema ja ÜRO ja meie Hispaania kolleegile tahaksin ma öelda, et et ärge liikuge iga hinna eest äh, konsensuse suunas. Äh, kui äh, jõutakse konsensuseni, et me jääme ükskõikseks ja ootame ära, mis juhtub, siis selle tagajärjed on märkimisväärselt karmimad kui siis, kui me oleme pisut lõhestunud, kuid räägime siiski kõva häälega rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi on toimunud endiselt ja me peaksime ähm, lähtuma rahvusvahelistest äh, lepingutest. ma konservatiiv, ma mõistaksin konservatiivide liidri hukka selles arutelus, kes äh, on äh, ÜRO aruande kuulutanud kahtlaseks. see tegelikult aga esindab meie kõige kõrgemaid püüdlusi siin planeedil ja on ära teeninud meie toetused. Euroopa Liit Äh, on äh, sõja vastu meie jaoks, äh, sõjakuritegusid tuleb ka vastutusele võtta, nii et julgeolekunõukogu nõuab nõuab kahepoolset koostööd mõlemalt osapoolelt, seda tuleb teha ja seda tuleb nõuda valjuhäälselt ka Euroopa poolt suur tänu ja järgmisena proua Riis. härra president, tänase arutelu eesmärgiks on mitte olla siin süüdistajaks, prokuröriks ja mõista kohut asjade üle, mille üle meil puudub pädevus kohut mõista, meie ülesanne äh, ei ole äh, mõlema osapoole süüasja äh, esindada, vaid me peaksime pigem heitma pilgud tulevikku ja vaatama, mida me saame teha dialoogi äh, edendamiseks. selles äh, osas on äh, raport päris kasulik. Euroopa ei ole võtnud piisavalt ette inimõiguste rikkumise osas Hiinas, Venemaal, Kuubas, Saudi Araabias ja äh, see raport ei lase meil ka edu saavutada, kuid ma arvan, et see samas aga aitab Iisraelile äh, demokraatliku riigina esineda ja Gaza küsimusele äh, piisavalt valgust heita, mis on, mis on oluline, seda on tehtud minevikus, seda tuleb teha ka tulevikus. suur tänu, proua Riis, ja järgmisena üheks minutiks Jean-Philippe Albrecht. suur tänu härra president, mul on väga hea meel näha, et äh, Euroopa Parlament äh, on äh, koostanud üsna laiapõhjalise resolutsiooni ilma, et oleksime kogu Gaza konflikti lihtsalt Brüsselisse üle toonud. kui me tahame jätkusuutlikku rahu, siis tuleb mõlemad osapooled kaasata, kõik osapooled, me ei püüa, me ei tohi lihtsalt toetada lõhesid kahe osapoole vahel. inimõigused maailmas on olulised ja seetõttu on oluline, et läbi viiakse sõltumatud uuringud, rahvusvaheline üldsus peab ühepoolseid äh, hukkamõistmisi välti, vältima, loomulikult me ei saa, me ei tohi kuulutada Iisraeli ühepoolselt äh, teemoniks, kõik need, kes tahavad äh, kuulutada Iisraeli riigi mittelegitiimseks, need tuleks vastutusele võtta ja samas need, kes tahavad võidelda rahu ja tolerantsuse nimel Lähis-Idas, peavad tagama, et inimesed nagu välisminister, Liibanoni välisminister, kes takistab äh, vabaühenduste tegutsemist Lähis-Idas, äh, et sellised ei saaks võimule. suur tänu, härra Tänok, üks minut suur tänu, äh, Goldstone'i raport koostati ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt, äh, mis kubiseb Iisraeli vastastest, seega see pole tõsiseltvõetav. seda on nimetatud ka vägagi erapoolituks ja täiesti ebalegitiimseks. ei mainita Hamasi terrorismi ja ei mainita ka seda, et äh, uurid, Iisrael uurib sada viitekümmet kuritegu, kuritarvituse juhtu. Gaza konflikt oli äh, äh, tragöödia nii palestiinlastele, kes äh, elavad rahumeelselt ja soovivad äh, elada jõukuses ra ja rahus Iisraeliga ning samuti äh, tuleb meeles pidada äh, Lõuna-Iisraelis elavaid inimesi, keda on äh,, kelle, kelle koolegi on Hamas igapäevaselt pommitanud rõhut-, me rõhutame seda, et kahe riigi lahendus on ainuke jätkusuutlik lahendus konfliktile Lähis-Idas aga Goldstone'i raport ei tee mitte midagi, toomaks meid lähenda, lähemale sellele lõppeesmärgile, suur tänu. existenzrecht israels der schutz seiner bevölkerung das streben nach möglichst intensiver Iisraelil on õigus kaitsta oma inimesi sakslase jaoks on aga äh,, sak-, minu kui sakslase jaoks on aga koostöö väga oluline. ma ei saa nõustuda sellega, et poolteist miljonit palestiinlast elavad äh, maailma kõige suuremas vabaõhuvanglas. üle äh, neljasaja tuhande lapse seal piirkonnas on alla neljateistaastane, aastased ning ei tohi unustada sõda tsiviilelanikkonna vastu, seetõttu on tarvis läbi viia selgem juurdlus rahvusvahelise ja, ja inimõigus eh,, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumiste koht, eh, kohta. meil on tarvis lõpetada see surnud ring vägivalla alal, seetõttu me peame toetama Kruusnõmme raportit. suur tänu nüüd härra Fontana. poolteist minutit. suur tänu, president. ÜRO Inimõiguste Nõukogu kiitis Goldstone'i raporti suure häälteenamusega heaks, aga need, need riigid, kes moodustasid selle suure enamuse, seavad küsimärgi alla selle äh, nõukogu enda, Hiina äh,, Pak- ja Pakistan näiteks, kes ei ole just säravad näited inimõiguste kaitsjatest. me ei saa ju soovida, et Hamas näiteks viiks läbi inimõiguste rikkumiste juurdluse valatud tinaoperatsiooni käigus. meil on tarvis äh, Äh, jõuda tasakaalustatud otsusele, äh, me peame nõustuma sellega, et Iisraelil on õigus kaitsta turvalisust oma piiride sees ja tuleb tagada see, et saavutataks nii Palestiina kui Iisraeli sõltumatud riigid. meie äh, kristlik pärand ja äh, äh halastuse põhimõte tähendab seda, et me peame toetama mõlemat osapoolt järgmine proua Omen-Reuten, kaks minutit. suur tänu, president! rohkem kui korra olen ma siin öelnud, et kui me ei mäleta minevikku, ei ole võimalik üles ehitada ka tulevikku. see kehtib eriti just selle Lähis-Ida konflikti puhul president, siin on kõvasti kritiseeritud härra Goldstone'i raportit. ma tunnen härra Goldstone'i juba sellest ajast, kui tema oli suur lepitaja ja viis läbi mitmeid juurdlusi Lõuna-Aafrikas. härra Goldstone on vähemalt minu arvates õige inimene selgitamaks välja faktid ja võimaldamaks leppimist. kahjuks härra president, võib siin täheldada, et see, kuidas seda raportit on vastu võetust, vastu võetud, ei too kaasa leppimist, vaid pigem äh, suuremaid lõhesid. Iisrael ei ole nõus raporti järeldustega, aga ta on maksnud ohvritele ka kompensatsiooni ja toonud kohtu ette mõningad oma sõjaväelastest, äh, seega ta tunnistab, et midagi läks valesti. Hamas aga ei ole teinud midagi sarnast. seega kas Ramallah uurimiskomisjon üldse saab äh, oma tööd kaasas läbi viia? ma loodan vägagi, et uus Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja suudab äh, Euroopa positsiooni äh, ühtlustada. me peame austama inimõigusi ja mõlema konflikti osapoole õigusi. kui me saavutame reedel sellise ühtsuse, oleksin ma vägagi rahul ja siis võib-olla leiame me ka lahenduse Lähis-Ida kriisile. suur tänu, järgmisena äh, proua Senelova. kolleegid, alati on keeruline öö, äh, rääkida statistikast, kui kaalul on inimelud äh, Äh, konfliktis Gaza äh, piirkonnas hukkus üle tuhande inimese, Iisraeli poolelt hukkus kolmteist inimest. minu arvates tuleks arvesse võtta ka näiteks seda, aga ka seda, et äh, alates kuue, kahe tuhande kuuendast aastast on Gazast Iisraeli poole tulistatud välja üle tuhande raketi, sihtmärgis on olnud ka tihedalt asustatud, asustatud piirkonnad ja riiklikud asutused. kas Iisrael siis ei peaks ka kaitsma oma inimesi sellises olukorras, kas ei to-, saa, kas ei tohi siis karistada inimesi, kes kasutavad tsiviilisikuid inimkilbina? peale selle, mida on rahvusvaheline üldsus teinud sellise terrorismivastaseks võitluseks? Äh, nendele küsimustele vastamine on Euroopa Liidu ühise välispoliitika jaoks suureks väljas, väljakutseks me peame eh, parandama vastastikust usaldust ja leidma rahumeelse lahenduse Lähis-Ida konfliktile. me peame arvesse võt-, eh, kui me võtame arvesse kõiki mõlema, mõlemat osapoolt ja mõle, mõlema osapoole aspekte, on see suur samm rahumeelse lahenduse saavutamise suunas. suur tänu, järgmisena eh, härra äh, Rinaldi. aitäh, president, kallid kolleegid, Goldstoni raport on nurgakiviks äh, paljule, kuigi ei ole päris täpselt teada, kuidas ta veel tulevikku hakkab mõjutama. ma äh, kõnelen siin asja legaalsest aspektist, selles raportis nõutakse hüvitust tsiviilohvritele, aga Äh, selliseid probleeme on väga raske lahendada, kui kaks osapoolt tegelikult ei vii läbi sõltumatuid juurdlusi. isegi selline riik nagu Iisrael võib sellise asja läbi kannatada, vaatamata sellele, et et äh, see, sealt pärineb see juudi kultuur, mille pärijateks me kõik oleme. kõik, kes on Gaza sektoris käi-, käinud, kes on näinud seda äh, kohutavat kannatust, äh, mis, mille, mida see konflikt inimestele põhj-, põhjustab, peaksime tundma neile inimestele kaasa. aitäh ja järgmine kõneleja on äh, proua Priipols, üks minut. aitäh, president mulle tundub, et Goldstoni raport näitab väga selgelt, et nii Iisrael kui Hamas on toime pannud inimõiguste rikkumisi. ÜRO on juba mõlemat osapoolt kaks korda üles kutsunud läbi viima sõltumatut juurdlust, aga neliteist kuud pärast konflikti ei ole sellele üleskutsele endiselt vastatud. seetõttu ma küsin, miks Euroopa Liit siin ei võta sõna rahvusvahelise õiguse kaitseks, miks lubab Euroopa Liit valitseda karistamatusel selles maailma nurgas? Äh, ei peeta kinni rahvusvahelisest õigusest, ei ole ju mingit õigust, äh, kui Euroopa Liit lihtsalt äh, neid sõjakuritegusid ja rahvusvahelise õiguse rikkumist eirab. asi ei ole julgeolekus, asi on olulistes inimõiguste rikkumistes ja ei ole mitte ühtegi argumenti, millega võiks õigustada selle raporti soovituste mitte ellurakendamist. ma kutsun kõrged esindajad ja liikmesriike üles tegema kõik, mis nende võimuses, et äh, selle raporti järeldustega tegeldakse ja äh, rahukõnelused lõpuks ometigi edenevad. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Van Dalen üheks minutiks tegemist on väga ühekülgse raportiga. Iisrael äh, saab suure kriitika osaliseks, sellepärast et ta on tulistanud tsiviilsihtmärkide pihta, aga äh, Hamas kasutas neid äh, rajatisi valel otstarbel. Goldstone ei pööra tähelepanu sellele, milliseid vigu Hamas tegi, ta lihtsalt ründab Iisraeli. nii on vähemalt raportis kirjas, teistest allikatest me aga teame, et Hamas äh, varjas ennast haiglates ja muudes tsiviilhoonetes. Äh, lõpetuseks tahaksin öelda positiivses toonis, et äh, Goldstoni raportis on väga palju süüdistusi, loomulikult tuleb neid asju uurida. Iisraeli valitsusel oli õigus, kui ta otsustas seda teha ning kriminaaljuurdlused on alanud. see on hea. aga ma kahtlen väga kas äh, samasugune suhtumine on omane ka Hamasile, ei maksa seda ootama jääda. aitäh, härra Van Dalen ja nüüd saab järgmisena sõna härra Le Eric äh, üheks minutiks. Äh, kas teile meeldib või mitte, ÜRO Peaassamblee kiitis Goldstoni raporti heaks. seega ma ei saa aru, Äh, miks me peaksime kasutama erinevaid mõõdupuusid, kui me räägime rahvusvahelisest õigusest? on olemas ainult üks rahvusvaheline õigus, on ainult üks sõjakuritegude definitsioon ning ma arvan, et me televiisorist oleme kõik näinud, mis Gazas toimus. isegi Iisraelis sõdurid äh, on öelnud, et neil kästi tsiviilisikute pihta tulistada. arvestades seda kõike, peaks Euroopa Parlament ja Euroopa Liit looma vajalikud tingimused, et Iisrael äh, kutsutaks vastu, võetaks vastutusele rahvusvahelise õiguse rikkumise eest. me saame seda teha sel moel, et peatame artikli kaks assotsiatsioonilepingus Iisraeliga. see artikkel ütleb, et kahe osapoolsed suhted peavad tuginema demokraatia ja inimõiguste austamisel ja ma arvan, et me peaksime selle punkti ellu rakendama. Euroopa Liit peaks pöörduma Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole, nagu Goldstoni raportis on soovitatud. kui me tahame saavutada maailma, kus äh, on harmoonia ja valitseb õiglus, ja jõupoliitikat ei rakendata, siis me peame käituma vastutustundlikult Euroopa inimeste ja maailma rahva ees, aitäh! järgmisena härra Messerschmidt. suur tänu, härra president, see küsimus, see raport on äh, tegelikult ÜRO ajaloo üks äh, häbiväärsemaid peatükke kuidas saab üldse seda küsimust, Gaza kriisi küsimust äh, käsitleda ilma, et äh, oleks kaasatud äh, kõik need Gassam raketid, mis kaheksa aastat on sadanud Iisraeli rahumeelsete kodanike peale, kuidas saab üldsegi auväärselt seda küsimust käsitleda, ilma et oleks kaasatud need sada tuhat Äh, tunnelit, mis on Egiptuse ja Gaza vahel, kus äh, tuuakse relvi sisse ainult selleks, et äh, juute ja Iisraeli kasu, kahjustada. kuidas saab üldsegi koostada raporti, ilma et kaasata seda asjaolu, et Iisraelist on toimiv õigussüsteem, aga mitte ükski Palestiina terroristidest või mõrvaritest ei ole mitte kunagi vastutusele võetud oma häbitegude eest. vastake sellele küsimusele Äh, härra kohtunik Olston on suutnud seda teha, see on tegelikult ÜRO süsteemi häbistav aruanne ja, ja ka Euroopa Parlament, kui ta seda toetab, äh, muudab selle häbiväärseks küsimuseks Euroopa Liidu ajaloos. suur tänu ja järgmisena üheks minutiks äh, äh, härra De Rosa. suur tänu, härra president. ma olen kuulanud siin tänast arutelu ja ma pean ütlema, et ma pole üldsegi kindel, kas kõik kohalviibijad on raportit lugenud, minu raport on hoopis teistsugune. Iisrael annab võimalust äh, kohtuda äh, mm, Iisrael ei, ei, Iisrael rikub inimõigusi, samas äh, Hamas on jällegi samuti inimõiguse rikkunud ja, ja seadnud ohtu tsiviilisikud. Iisrael kohtleb meid äh, Äh, häbiväärselt, aga samuti on seadnud ohtu äh, palestiinlaste inimõigused. meie äh, rõhutame siin inimõigusi, Kolstani aruanne on leidnud, et et Iisraeli poliitikat on toetatud valatud tina projektiga, Kolstani raportis on inimõiguste rikkumisi ja inimeste tagakiusamisi välja toodud ja kvartett peaks rõhutama õigusriigi põhimõtteid, mina toetan Goldstoni üleskutset ja liikmesriike toetama Genfi konventsiooni ja alustama kuritegelikku vastutusele võtmist süüdlaste osas. ja ma tahaksin enne lõpetamist öelda, et korduvalt on toodud välja siin, et selle raportiga ei, ei ole arvesse võetud Hamasi rak-, rakett, rakette, Qassam rakette, võtke lahti lehekülg kolmkümmend üks ja seal kohe näete Palestiina relvastatud rühmituste äh, rünnakud äh, rakettide abil äh, tsiviilisikute aadressil. ja järgmisena härra Hanno Takula. suur tänu, austatud president Euroopa Liidu liikmed peavad mõistma, millised on Euroopa Liidu väärtused ja rõhutama neid demokraatia, inimõigused, sõnavabadus, me peame kõiki, igal pool austama neid väärtuseid. selle Colstoni aruande eesmärgiks oli sõltumatu äh, ja äh, objektiivne hinnang, aga see on läbi kukkunud. me peame meeles pidama, et äh, riigid nagu Kuuba, Pakistan, Egiptus, Saudi Araabia on riigid, mis neid samu väärtusi ei austa, mida Euroopa Liit austab ja, ja mida Iisrael austab. ma olen tegelikult De Rosa sõnavõtust äh, vapustatud, te küsisite, kas millist raportit te lugesite, kui te teate, milline tsiviilsõda on olnud Fatah ja Hamasi vahel, kui palju inimesi on hukkunud, kui palju inimelusid on hukkunud, me peaksime sekkuma sellesse, me peaksime tagama, et palestiinlased jõuaksid järeldusele, et nad peavad oma riiki üles ehitama, mitte hävitama seda ja mitte hävitama Iisraeli ühiskondi rakettidega härra president, ma tahaksin öelda, et see raport on kahjuks ÜRO ajaloo üks häbiplekk ja üks asi, mille puhul eurooplased peavad veel meeles pidama oma väärtusi, on, et eurooplased ja ka äh, prantslased on muuhulgas äh, Hamasi vangideks senimaani ja me peame äh, kohe tagama nende vabastamise. suur tänu, härra Van Orden, üks minut meie, kes me oleme Iisraeli sõbrad, võivad tõesti küsimärgi alla seada mitmed aspektid Iisraeli sekkumisest Gaza asjadesse, aga mitte seda, kuidas Iisrael kaitses ennast nende vastu, kes planeerisid Iisraeli vastaseid terrorirünnakuid. ma tunnen vägagi kaasa tavalistele palestiinlastele. juba kuuskümmend aastat on nende niinimetatud liidrid neid alt vedanud Äh, äh, kaasa arvatud inimesed, kelle elukutseks on terrorism. Äh, see raport pärineb kahtlasest ÜRO Inimõiguste Nõukogust ja seda kritiseeris meie fraktsiooni juht, mitte ÜRO-d kui sellist, minu arvates selline parteipoliitiline ärplemine on üsna madal. raport nõuab äh, Iisraelilt nii mõndagi, aga äh, palestiinlasi nad eriti ei kritiseeri. ei mainita Hamasi ja rünnakuid äh, Iisraeli äh, vastu, vaid räägitakse lihtsalt iseseisvusgrupeeringutest äh,. tunnetakse, tuntakse kaasa äh, ainult Palestiina tsiviilelanikele, mitte iisraellastele. meil on tarvis positiivseid ettepanekuid stabiilse rahu saavutamiseks, selle asemel on siin kirjas retoorika inimõiguste valdkonnas ja äh, inimõiguste nõukogu soovib pigem rünnata Iisraeli. see aga ei tee au tervele ÜRO-le. suur tänu, härra Van Orden. järgmisena Aleksander Tein. suur tänu, president. mõlemad konflikti osapooled on tegelikult Goldstone'i raporti vastu. see kon-, äh, raport on küll äh, üsna konfliktne, aga igasugune riik, kes austab õigusriigi põhimõtet, peab austama äh, Äh, sõltumatut juurdlust. Iisraeli, äh, see, et Iisraeli äh, armee ise uurib oma sõjaväelaste tegevust, sellest ei piisa. kui me austame tõeliselt inimõigusi, peame me survet avaldama mõlemale poolele, edendama kahepoolseid suhteid ja lahendama need kaht- äh,, inimõiguste rikkumise kahtlused. sõjakuritegudega tuleb tegeleda vastavalt rahvusvahelisele õigusele rahvusvaheline kriminaalkohus peaks sellega tegelema vastavalt artiklile kaksteist punkt kolm Rooma statuudist. Goldstone'i raporti kohaselt ei ole mingisugust põhjust Gaza blokaadi jätkata. suur tänu, nüüd vaba mikrofon. kõigepealt härra Mikolašik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 me ei tohi ka unustada, et äh, Hamas ründas ka äh, oma territooriumilt Isra-, Iisraeli asundusi. me peaksime nõudma, et lõpetataks igasugune vägivald seal piirkonnas. samal ajal tuleb avaldada kahetsust äh, ohvrite suure arvu üle meil on tarvis usaldusväärset Palestiina-poolset läbirääkijat. meil on tarvis organisatsiooni, mis tegelikult esindab palestiinlasi. muidu meie tegevus öö, mingisugust vilja ei kanna. me peame tegutsema kiiresti ja mitte mingisugusel juhul ei tohi me järele anda terroristidele. suur tänu, järgmisena proua Papadopoulou. siin Goldstone, Angizist on tibunud on Elon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 ja selle kohta, et nad õiglaselt äh, nõuavad endale normaalseid elutingimusi. me ei tohiks unustada Palestiina vastaseid rünnakuid. ja seda, et Iisrael äh, neid ründas. ma arvan, et keegi meist ei äh, saa ju äh, kritiseerida Iisraeli selles osas, et neil on ju õigus enesekaitsele. teisalt ei ole neil õigust nii äh, palestiinlasi rünnata. me peame lõpetama selle silm silma hamba samba vastu põhimõtte kasutamise. me ei tohi süüdistada inimesi, kes tegelikult süüdi ei ole. suur tänu, teie aeg on läbi, ütleb härra president. következő hozzászóló madame barandika bilbao asszony. Not here. Not here. Yes. Barandika, Barandika Bilbao. Barandika Bilbao. suur tänu mina, minu nimi on Mik-, Michal Toimer. Goldstoni raport toob välja inimõiguste rikkumised mõlemalt poolt. ilmselgelt on inimohvrite arv liiga suur, aga teisalt rakettide tulistamine Iisraeli suunas ei ole ka õige ja ilma selleta ei oleks toimunud, aset leidnud ka see sõjaline reaktsioon. eelmisel nädalal saime me teada, et Iisraelis võtavad inimesed sellist sõjalist tegevust tõsiselt Äh, raportis öeldakse, et äh, Iisrael jätkuvalt ründab tsiviilinimelanikke, äh, see aga ei vasta tõele. Hamas kasutas inimkilpi, raportis aga lihtsalt öeldakse, et Iisraeli armee üritas igati inim-, kaasa inimesi hoiatada. Hamas seda aga ei teinud, kui ta tulistas rakette Iisraeli suunas midagi tuli ju ette võtta selleks, et vältida Hamasi poolseid rakette, mõningad nendest äh, tulistati välja isegi ÜRO ehitiste juurest. me peame kaitsma siin Euroopa Parlamendis inimõigusi ja me peame mõlemat osapoolt üles kutsuma rahumeelset lahendust leidma. suur tänu, vabandust, äh, minu viga. suur tänu, härra Toier, teie kõne eest. järgmisena proua Nielsen Iisraelis on äh, kohtunik Goldstone'i Iisraeli äh, küsimuses ei pöörata, äh, ei pööra Goldstone üldse tähelepanu Iisraeli rahva probleemidele. tegemist Äh, ma viitan siin ühele Iisraeli sihtasutusele, mis rahastab äh, inimõiguste organisatsioonide tegevust äh, ning selle fondi ees, esimees on tuntud inimõiguste kaitsja, ta toetab väga paljusid inimõiguse organisatsioone ja nüüd on nendest saanud nõiajahi ohver. Euroopa Liit peaks toetama inimõiguste kaitsjaid Äh, kõigis riikides ja sealhulgas ka Iisraelis. mulle tundub, et äh, tegu on lihtsalt demokraatlike väärtuste solvamisega. Euroopa Liit peab kaitsma Iisraeli. aitäh. järgmine kõneleja on äh, härra Atkins. aitäh Äh, president, mõlemad pooled on süüdi, aga Iisrael on üle reageerinud selle raporti suhtes ja ei taha teha koostööd. härra Kõlston on lugupeetud kohtunik, loomulikult on tema raportis vigasid, aga Iisrael peab aru saama, et kriit-, põhiosa kriitikast põhineb faktidel, kuulake, mida räägivad Iisraeli sõdurid. Iisrael peab tunnistama äh, et ta kasutas jõudu liigselt, nii et miks ei ole kasutatud, miks ei ole uuritud äh, piisavalt sõdurite tegevust, kes olid seotud sõjakuritegudega? Äh, Palestiina pool on oma rikkumisi tunnistanud, aga Iisrael äh, käitub väga ülbelt. ometigi peaks ta aru saama, et inimesed kogu maailmas on mures olukorra pärast. aitäh härra Atkins ja nüüd viimasena saab äh, vaba mikrofoni voorus sõna härra Kressin. Äh, mulle näib, et äh, siin nõutakse sõltumatut ja neutraalset uurimist selles osas, kas on toime pandud inimõiguste rikkumisi ja kurjategijaid tuleb võrdselt hukka mõista äh, ja eelkõige meil on vaja vahendada seda konflikti ja praegu seda keegi ei tee, sellepärast et suurema osa võimsate riikide seisukoht on selline, nagu ta on. välispoliitika kõrgel esindajal oleks praegu suurepärane võimalus olla selleks neutraalseks vahendajaks Äh, nii nagu oli George Mitchell Põhja-Iirimaal ning mille tulemusena meil on nüüd rahu ja inimesed, kes üksteise pihta aastaid tulistasid, istuvad nüüd koos valitsuses. Äh, see peaks olema kõrge esindaja ülesanne ning äh, ta peaks olema neutraalne ja õiglane vahendaja selles protsessis, suur aitäh! aitäh! ja nüüd Äh, arutelu lõpuks annan sõna uh, äh, ma tahaksin härra Kellilt küsida ja ta tõenäoliselt ka selgitab, et see erakond, mida mina esindan Põhja-Iirimaal, on küll valitsuses, aga minu erakond on olnud täiesti rahumeelne ja ei ole kellegi pihta tulistanud. IRA ja nende esindajad on sellega tegelenud hoopis. vabandust ja nüüd ma annan siis sõna härra Lopez Garridole. aitäh, president. ma arvan, et me oleme kuulnud väga erinevaid arvamusi selle arutelu käigus äh, arutelu ei ole puudutanud ainult Goldstone'i raportit, vaid ka olukorda, mis selle raporti koostamiseni viis. ma arvan, et eesistujamaa nimel võin ma vaid korrata, et Goldstone'i raport on äh, viitepunktiks, sellele viitas nii nõukogu kui ka äh, proua Georgieva ja ma olen talle tema sõnavõtu eest väga tänulik. tegemist on tõsise raportiga, see näib olevat objektiivne ja hästi põhjendatud ning juhib tähelepanu võimalikele inimõiguste rikkumistele ja äh, õigusrikkumistele, mil erinevad konflikti osapooled on toime pannud. selles küsimuses ei saa Euroopa Liit jääda ükskõikseks. see raport on objektiivne, tõsine ning juhib tähelepanu võimalikele äh, tõsistele inimõiguste rikkumistele. seetõttu äh, usun ma, et äh, selles raportis sisalduvad ettepanekud, eriti see, et läbi tuleks viia sõltumatu ja usaldusväärne uurimine nende väidetavate õigusrikkumiste küsimuses, on parim viis, kuidas sellele raportile reageerida. ma arvan, et kõik me peaksime seda seisukohta toetama, me peame reageerima sellele raportile. seda peame me kõik siin tegema, sest ma arvan, et me kõik siin usume inimõigustesse ja seetõttu peame re reageerima inimõiguste rikkumistele, kui sellised rikkumised on aset leidnud Äh, kui seda raportit arutatakse ÜRO-s, siis me peaksime seda arutelu toetama, äh, seda raportit arutatakse ka ÜRO Inimõiguste Nõukogus. rahvusvaheline kriminaalkohus samuti tegeleb selle teemaga ning ma arvan, et Euroopa Liit peaks olema konstruktiivne ja just nimelt seda nõukogu üritabki olla. me peaksime tuginema sellele raportile ja selle alusel tegutsema, aitäh! aitäh, härra Lopez-Garrido ja nüüd annan sõna äh, Kristalina Georgievale komisjoni nimel. president, kõigepealt äh, tahaksin ma äh, selgelt välja öelda selle, et Euroopa Komisjon on järjekindlalt ja jõuliselt väljendanud äh, sügavat muret äh, humanitaarolukorra üle Gazas. minu eelkäija Louis Michel äh, käis Gazas kohe pärast valatud tina operatsiooni, ta oli ise tunnistajaks inimõiguste rikkumistele mõlemal poolel ning ta võttis ka sellel teemal sõna. meie komisjonis soovime väga, et, et need kak-, et kaks teemat oleksid alati meil tegevuses väga tähtsal kohal, kõigepealt see, et tuleb täiel määral kinni pidada rahvusvahelisest humanitaarõigusest, seda peavad tegema kõik osapooled ning teiseks me peame hoolitsema selle eest, et äh, humanitaarabi operatsioonid tõesti jõuavad nende inimesteni, kes Gaza sektoris elavad Äh, möödunud aasta jaanuaris aset leidnud konfliktist alates on Euroopa Liit selgelt mõista andnud, et me jälgime väga tähelepanelikult äh, nende väidetavate äh, rahvusvahelise humanitaarõiguste rikkumiste alaseid uurimusi, uuring, juurdlusi ning komisjon rõhutab endiselt, kui oluline on aruandekohustuslikkus ning karistamatuse vastu võitlemine rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest mis puudutab äh, Lähis-Ida rahuprotsessi, siis äh, inimõiguste austamine ning rahvusvahelise humanitaarõiguse austamine on äh, täna sama oluline kui ka varem ja võib-olla isegi olulisem kui kunagi varem. selleks, et Euroopa Liit saaks olla usaldusväärne tegija rahuprotsessis, tuleb näidata, et me lähtume oma põhiväärtustest igas kontekstis ning peame kinni rahvusvahelistest rahvusvahelisest õigusest, teeme seda järjekindlalt, ükskõik mis küsimuses, ükskõik mis punktis. tahaksin veel kord korrata, et ühine Euroopa Liidu joon Goldstoni küsimuses oleks väga oluline samm selles suunas, aitäh. suur tänu sellega me lõpetame selle äh, arutelu ja jätkame oma päevakorda. Kolejnym punktem porządku posiedzenia jest oświadczenie Rady. Järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldus.